aitäh, et te aitate mind selle teemaga edasi võidelda. aitäh. seega on selle raporti teemaline arutelu lõppenud ja seda hääletatakse homme kell kaksteist nüüd äh, mingem järgmise päevakorrapunkti juurde, härra Mulderi raport lõhkeainete, lähteainete turustamine ja kasutamine. annan äh, sõna raportöörile, härra Mulder, palun. De commissie, het voorstel van de commissie over dit onderwerp kwam reeds geruime tijd voor de gebeurtenis. jah, komisjoni ettepanek on kooskõlas Norras aset leidnud sündmustega. tegemist on väga olulise teemaga Euroopa Liidus, meil peavad siin olema vastavad reeglid. nii et lõhkeainete valmistamiseks kasutatavad ained oleksid rangelt reglementeeritud, et vältida igasuguseid probleeme. sellepärast on komisjon teinud ettepanek vastu võtta siin pigem määruse kui direktiivi seega on meil vaja ühtseid reegleid, mille järgi liikmesriigid saaksid joonduda. komisjon ja parlament on ühel nõul, et hoopis nõukogul on siin eriarvamused, teatud riikidel on registreerimissüsteem erinevalt lubade süsteemist ja meie oleme rahul selle kompromissettepanekuga ning viie aasta pärast vaatame, milline süsteem on parem, et seda süsteemi siis kõikjal Euroopa Liidus rakendada. otsustasime, et koostame esialgse piiratud kasutusvõimalusega öö, äh, nimekirja, äh, piiratud kasutusvõimaluste ainetest nimekirja ning äh, sinna kõrvale paneme ka teise nimekirja, mille puhul tuleb äh, raporteerida, kui on tegemist kahtlusäratavate tehingutega, oleme sisse viinud riiklikud kontaktpunktid, nii et neid tehinguid saab registreerida ja Euroopa Komisjon ning liikmesriigid saavad reageerida võimalikult kiiresti. ma arvan, et parlamendi ettepanek kahtlusäratavate tehingute kohta on samuti parem kui varem. me peame jätkuvalt olema valvel, sellepärast on ka määruses välja toodud, et liikmesriigid peavad omavahel konsulteerima ning konsulteerima samuti ka ekspertidega kui nimekirja tuleks muuta ja see oli meie poolt suur järeleandmine, eriti võrreldes esimese nimekirjaga, kui on mingisugune toode, mis tuleb siia nimekirja lisada või kui midagi siit tuleb ära võtta, siis tuleb seda teha seadusandliku menetluse raames. parlament ja võib-olla tahtis komisjon äh, siia lisada delegeeritud õigusaktid, kuid alati ei saa kõike seda, mida te tahate. mis puudutab äh, ainete kontsentratsiooni, siis saab komisjon need kindlaks määrata läbi delegeeritud õigusaktide ning parlament ja nõukogu saavad otsuse langetada, kas see ettepanek vastu võtta või tagasi lükata mis äh, puudutab äh, lämmastiknitraati, siis äh, ammooniumnitraati, siis siin me arutasime väga pikalt ja me peaksime vaatama siin, kas me ei peaks seda ainet mitte viima sisse praegusesse määrusesse äh, vastavalt meie kokkuleppele on see midagi, mille üle peavad otsustama liikmesriigid. liikmesriigid peaksid teada andma reeglite rikkumisest ning selle määrusega ma loodan, et me oleme astunud sammu selles suunas, et vältida edaspidi terrorirünnakuid Euroopa Liidus, aitäh! aitäh äh, raportöörile. nüüd äh, jälle proua Redingile sõna. tänan, härra president, ma arvan, et me oleme kõik teadlikud äh, terrorismi ohust, mis ähvardab avalikku korda. me ei pea meelde tuletama, kui palju elusid läks kaotsi eelmise aasta rünnakutes, tegemist on probleemiga, mida tuleb rünnata igast küljest. täna tegeleme ühe aspektiga sellest, kuidas teha ekstremistidele raskemaks äh, kätte saada aineid, millega teha lõhkeaineid komisjon esitas oma ettepaneku kaks aastat tagasi eesmärgiga luua ühtled, ühtlased reeglid, vähendada ligipääsu lõhkeainete lähteainetele et nende abil ei saaks lõhkeaineid luua. Need reeglid toovad välja need ained ja nendega seotud kasutamise piiramise. me püüame luua siin kõikidele, nii müüjatele kui ka avalikkusele ühtlased reeglid. tänan raportööri härra Mulderit ja Ungari Poola, Taani ja Küprose eesistujaid suurepärase koostöö eest sellel teemal. komisjon rõõmustab ka seadusandjate poolt koostatud teksti üle, see parandab oluliselt meie julgeolekut ning toob Euroopale lisaväärtust, kuid kahjuks on meil siin ka üks konfliktne küsimus, delegeeritud õigusaktid, siin tahaksin teha järgneva deklaratsiooni Euroopa Komisjoni nimel. Euroopa Komisjon võtab arvesse artikkel üheksa osas sõlmitud kokkulepet, kuid ta tuletab meelde, et äh, ähm, artikkel kakssada üheksakümmend tähendab, et komisjon on delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel sõltumatu ning äh, ühtne kokkulepe kolme institutsiooni vahel peegeldab seda artiklit eriti seda osa, et äh, eksperdid tuleks siis, ekspertide klausel tuleks sisse viia põhjenduspunktidesse ja mitte teksti endasse, komisjon kahetseb, et seda ei ole tehtud ja äh, leiab, et praegusel juhul ei saa tegemist olla pretsedendiga. tuletan meelde, et äh, homme on hääletus, loodan, et äh, hääletuse tulemus on positiivne, nii et komisjon saab õigusakti vastu võtta enne aasta lõppu ja komisjon on valmis omapoolse panuse andma, mitte andes välja reegleid, kuidas seda teksti äh, rakendada, enne kui selleks, äh, sellest on, vastuvõtmisest on möödunud kaheksateist kuud. aitäh proua Redingile. annan nüüd äh, proua Koratsi pildile sõna. jah, me olime kõik šokeeritud, kui saime teada, et Norras ühel saarel, kus kogunesid noored inimesed, sooritati massimõrv. see leidis aset öö, Oslo lähedal ja Oslo endas toimus samuti pommitamine. üks öö, põhjuseid, miks me leidsime mõrvari üles, oli see, et ta ostis palju keemilisi aineid mis võimaldas äh, tal toota kodus lõhkeaineid, sellepärast on mul väga hea meel, et lõpuks oleme Euroopa liigis, äh, Euroopa Liidus jõudnud kokkuleppele ja ma tahaksin tänada äh, komisjoni selle eest, et ta on ühtlustanud olemasolevaid reegleid, et ennetada selliste intsidentide toimumist terrorism ja äh, kuritegevus on rahvusvaheline ja kui meie reeglid on erinevad, siis äh, ei saa me siin midagi ära teha. nüüd on meil vähemalt äh, olemas reegel, mille järgi peavad olema nende ainete ostjatel-müüjatel load Need keemilised ained neid ei saa müüa üle teatud kontsentratsiooni, nii et nendest ei saaks teha kodus lõhkeaineid. tagame selle määrusega ka võimaluse kontrollida, kus ja kes ostis seda ainet suures koguses Äh, nüüd on liikmesriikide pädevuses otsustada, milliseid sanktsioone määratakse nende äh, ainete kasutamise eest. ja komisjon peab nüüd otsustama, kas me peame veel liikuma suurema harmoniseerimise suunas, äh, ma tuletan teile meelde, et me peame jälgima väga tähelepanelikult, kas praegused reeglid, mis siin on välja toodud, on tõepoolest ka rakendatavad ja kas nad kaitsevad meie kodanike julgeolekut, ma arvan, et meil peab olema siin tasakaal ohutuse ja julgeoleku vahel ja me ei tohi suurendada äh, bürokraatiat, me peame siin meeles pidama ka näiteks hotelle, kes peavad puhastama kemikaalidega oma basseine ja äh, härra president, ma tahaksin tänada ka ähm, rahvapart-, Rahvapartei äh, variraportööri, kes kahjuks äh, koordinaatorina äh, peab äh, praegu osalema ühel teisel olulisel kohtumisel, kuid tal oli väga hea meel teha raportööriga koostööd ja ma tahaksin öelda, et meie Rahvaparteis arvame, et ta on tõepoolest äh, näidanud üles suurt vastutulelikkust äh, ja tegemist on väga olulise õigusaktiga, et vähendada kuritegevust, terrorismi ja kaitsta Euroopa kodanikke, aitäh! aitäh! palun nüüd äh, proua Koomas. jah, äh, kõigepealt äh, tahaksin tänada komisjoni ja raportööri ja tema koostööd variraportööridega, ma arvan, et tegemist on olulise sammuga edasi äh, ühtsema Euroopa turu suunas, sest see võimaldab meil kontrollida paremini lõhkeainete müüki, mis on kodanikele kättesaadavad. ma ise olen šokeeritud, et liikmesriigid venitasid nii pikalt enne, kui selline määruse tekst vastu võeti. eelmisel aastal Äh, toimus seega siis äh, see Norra äh, rünnak tänu sellele just, et tal oli ligipääs nendele lõhkeainetele. kujutage ette millised võimalused oleks meil olnud sellist olukorda vältida, kui meie reeglid oleksid rangemad. meil peaks olema väga raske, sellistel inimestel nagu Breivikul peaks olema väga raske lõhkeainetele ligi pääseda. meie parlamendi sõnum on väga selge, meie prioriteediks peab olema meie kodanike julgeolek. terroristid kasutavad ära õigussüsteemide puudujääk ja sellepärast peame me võimalikult kiiresti selle määruse vastu võtma, et meil oleksid uued Euroopa parameetrid lõhkeainetele ligipääsemise suhtes. see määrus annab meile rohkem garantiisid, kuid me ei äh, siin äh, piirata lihtsalt õigust müüa või osta lõhkeaineid, me peame siin suurendama julgeolekut äh, selleks, et me saaksime kaitsta kodanikke kriminaalsete tegude eest. me peame vältima selliste tragöödiate koht-, kordumist nagu Norras või Londonis. aitäh, nüüd härra Albrecht, palun aitäh, härra president. kõigepealt tahaksin tänada raportööri. kiidan teda suurepärase tehtud töö eest. ma arvan, et on selge, mida me peame tegema terrorismivastases võitluses. ja on ainult õige, et meil on see seadusakti ettepanek kus me püüame hinnata, kust risk tuleb. kuritegude või terrorismi puhul me peame hindama relvade ohte või lõhkeainete ohte, nagu me täna siin teeme, see peabki olema meie lähenemine, sest me ei saa öelda, et kõigil saab olla lii-, piiramatu ligipääs keemilistele ainetele, mida saab kasutada lõhkeainete lähteainetena. seda ligipääsu tuleb piirata. samuti tuleb piirata ka ligipääsu relvadele ja seda tuleb ka dokumenteerida, sest igaüks, kes ostab selliseid aineid, peaks tõestama kõigepealt, et neil on neid aineid teatud eesmärgil vaja või nad peaksid taotlema vastavat luba eelkõneleja ütles ka, et me ei tohiks takistada teatud kodanikel või rühmadel selliste ainete ostmist teatud põhjustel ja sellepärast äh, olekski väga hea tagada, et ähm, see äh, määrus ei laieneks automaatselt kõigile, vaid meil peab olema vastav julgeolekusüsteem, kus me, kuhu me kogume andmeid. tahaksin tänada härra raportööri et ta on arvesse võtnud meie muu, muudatusettepanekuid, mis puudutavad andmekaitset, kuid minu meelest on siin tõepoolest tegemist hea lähenemisega, me püüame siin välja tuua, kus on täpselt risk ja me peaksime vaatama, kuidas vähendada äh, terrorismirünnakute planeerijate võimalusi. me peame tegema nende võimalused võimalikult väikseks ja reageerima, mm, kuid samas me ei tohiks lihtsalt üle reageerida ja hakata valvama kõiki meie kodanikke, kuid meie rohelised toetame kõiki neid meetmeid ja meil on väga hea meel, et meil on lõpuks ka hääletus plaanis. aitäh, proua Flašikova-Beenova, palun järgmisena. aitäh, president, proua volinik, kallid kolleegid, komisjon tuli välja oma tegutsemisplaaniga selleks, et äh, kaitsta meie kodanikke. samuti ka alaline lõhkeainete komitee on selle küsimusega tegelenud selleks, et vältida äh, terroristlikke rünnakeid. mõningates liikmesriikides äh, on vastu võetud äh, juba õigusaktid, mis panevad paika need ained, mis on turule toodud, mida võib kasutada, mida siis võib potentsiaalselt kasutada kui lõhkeainete lähteainet sätteid. Need ähm, õigusaktid on kõik väga erinevad liikmesriikides ning seetõttu tuleksid need kõik harmoneerida. ning see parandaks ka keemiliste ainete vaba liikumist. komisjoni projekt peaks vältima seda, et avalik arvamus äh, äh, avalikus saaks selliste ainetele äh, ligipääsu, kui neid siis on võimalik kasutada äh, lõhkeainete tegemiseks ning samuti me võiksime selliste õigusaktide abil vähendada ka terroristlikke rünne, rünnakuid, peaksime tagama seda, et äh, kõikides riikides oleks ka erasfäär äh, kaitstud kuid me peaksime kiiresti reageerima, juhul kui see vajalikuks osutab ning just seetõttu on teabevahetus müüjate ning tootjate vahel äärmiselt oluline. niisiis, uus äh, õigusakt äh, toetab meid. aitäh, nüüd äh, läheme vaba mikrofoni juurde, siin on kaks sõnasoovi proua Pasescu, palun. suur tänu, härra president väga oluline on see, et me säilitame tugeva kontrolli selle üle, mida, nende ainete üle, mida oleks võimalik kasutada käsitsi valmistatud pommides, see on selleks, et tagada meie kodanike turvalisus, nagu te teate, on käsitsi valmistatud pommid just nimelt lemmikvahend terroristidele ja just nimelt selliseid aineid nagu ammooniumnitraati on nendes ähm, lõhkekehades ka äh, kasutatud ja see aine on teises lisas ka sees. et ära hoida tragöödiaid Euroopa Liidus, peame me käituma väga ettevaatlikult, neid aineid ei tohi turustada ilma spetsiaalse loata ning äh, tuleb ka heidutada liikmesriike sellises tegevuses selgelt tuleb anda ülevaade ka sellest, millised load ja milliste ainete osas on välja antud. kui tehakse tehinguid, mis on kahtlased või on need ained kahtlased, siis selles osas tuleb samuti midagi ette võtta. härra Prants. suur tänu, tegemist on äh, erakordse näitega sellest, et Euroopa Liit tõesti on aru saanud, et tegemist on tõelise probleemiga, millega tuleks Euroopa, tuleks rahvusvaheliselt tegeleda, mitte küll ilmtingimata Euroopa Liidus. nüüd see, et võtta vastu seadus, mis keelab inimestel millegi ostmise, siis mida pikem see protsess on, seda äh, suurem võimalus on selles, et terroristid juba ette ostavad suure hunniku seda ainet kokku loomulikult äh, me ju ei tea, millal tegelikult ka see õigusakt siis jõustub, ma arvan, et oleks olnud soovitatav see, et rahvusvaheliselt äh, see konkreetne keemiasektor looks nimekirja ja siis kõik riigid, sealhulgas ka Euroopa Liidu liikmesriigid, võtaksid vastu vastava õigusakti. Ühendkuningriigis näiteks teatud tingimustel on võimalus Äh, teatud tingimustel võtta vastu seadus äh, lausa kahekümne nelja tunniga. loomulikult Euroopa Liidu ettepanek läheb rohkem süvitsi, kuid samas äh, ilmselt tähendab see ka seda, et tegelikult potentsiaalsed terroristid on endale hunniku aineid juba enne kokku hoidnud. ostnud, vabandust. suur tänu tegemist on sellise määrusega, mille eesmärgiks on piirata inimeste võimalust öö, osta suurt hulka aineid, mida kasutatakse täiesti seaduslikel eesmärkidel väga laialdaselt. Ühendkuningriigis on paraku väga laiad kogemused ka käsitsi valmistatud lõhkeainete osas, näiteks terroristid on ju kasutanud selliseid lõhkeaineid juba väga kaua aega, kuid Ühendkuningriik ei ütle Euroopa Liidule, mismoodi tuleks hallata selliste lähteainete müüki, tegemist on äh, lihtsalt siin sellise juhtumiga ka Euroopa Liit kasutab ettekäändena terrorismivastast võitlust selleks, et oma nina teiste asjadesse toppida. Äh, suur aitäh! nüüd äh, on sõna komisjoni esindajal proua Redingul. härra president, teen väga lühidalt, sellepärast et loomulikult äh, kõik siin kojas on nõus sellega, et selle määruse muutmine kujutab endast järgmist sammu sellel teel, et takistada terroristidel ligipääsu lõhkeainete lähteainetele. see määrus kujutab endast ka avaliku või riigi inimeste turvalisuse olulist parandamist ja see tähendab ka seda, et kiidetakse head harmoniseeritud reeglid üle terve Euroopa Liidu. komisjon teeb sel teemal tööd edasi ja ka teistes valdkondades selleks, et vähendada terrorismiohtu. toon ühe näite selle kohta, mida ma täpselt selle all mõistan. näiteks ähm, radikaliseerumise alase teadlikkuse tõstmise võrgustik, see tähendab, et tehakse tööd kohapeal nende inimestega, kes võivad muutuda radikaalseks ja ühineda terroristlike liigumistega, nii et see on üks näide sellest, et meie võtame seda teemat väga tõsiselt ja võitleme sellega erinevate nurkade alt. suur aitäh ja nüüd on sõna raportööril härra Mulderil, kuid kas te olete nõus et ma annaksin sõna härra Vaiglile, kuigi ta tahtis sõna väga hilja. kas te olete sellega nõus? suur aitäh, et äh, te mind tähele panite, kuigi ma jõudsin siia väga hilja, tõstsin ka kätt väga hilja. ma usun, et komisjoni algatus on positiivne ja me peaksime sellest ohust ka rääkima järjest suuremal hulgal ekstremistidel on võimalik ka oma plaane tegelikult ellu rakendada. proua volinik, mina aga usun, et oleks tegelikult sellist lähenemisviisi laiendada ka teistesse valdkondadesse ja mitte piirduda vaid terrorismiga, vaid laiemalt turvalisusega või ka vägivallaga näiteks relvade küsimus, inimestel on ju ligipääs relvadele, tavalistel inimestel, me teame, et kuritegevus järjest kasvab maailmas ja vähemasti minule on selge, et see on seotud ka relvade omamisega ning nende kerge, sellega, et nende ostmine on väga lihtne, aitäh. suur tänu härra raportöör, teil on sõna. mikro, mitte. Eh, suur aitäh, tahaksin tänada kõiki neid, kes arutelus osalesid ning ühtlasi tahaksin kasutada seda võimalust selleks, et avaldada oma tänusõnad ka kõikidele variraportööridele koostöö eest mul jäävad ähm, nende tööst vaid head mälestused. igaüks ilmselt näeb ka, et need, tema seisukohad on siin lõpptulemuses kirjas. ma tean, et ta pidi tegema ka järeleandmisi selleks, et jõuda kompromissini, kuid tekst milleni me lõppkokkuvõttes jõudnud oleme, ei pea ilmtingimata kujutama endast mingit pretsedenti, siin on inglisekeelne sõna endeavor sees, mida on võimalik siis tõlgendada komisjoni soovile vastavalt. loomulikult ei saa ma garanteerida sajaprotsendilist turvalisust kõikidele Euroopa Liidu kodanikele aga ma usun, et see äh, määrus kujutab endast positiivset sammu õiges suunas edasi ja võimaldab ära hoida äh, ka tulevasi terrorismirünnakuid. suur aitäh ja nüüd on sel teemal arutelu lõppenud, hääletame homme keskpäeval. ja nüüd lähme